alustame istungit. kõigepealt teile teen ma avalduse üleujutuste kohta Euroopas. kõige rohkem on nende all kannatanud Belgia, Holland, Itaalia. praegusel hetkel on üleujutused Kesk-Itaalias Edela-Inglismaal ja mujal. pärast oma avaldust annan ma teile ka sõna ja vahest toote teiegi uusi näiteid kohutavatest üleujutustest Euroopas, kus on suur, hukkunud ka inimesi ja kaotatud miljonite eest vara. kaheksa aastat tagasi loodi Euroopa Liidu solidaarsusfond neid ressursse on kasutatud kolmekümne kolmel looduskatastroofi juhul. me tunneme kaasa üleujutuste ohvrite peredele ja ka nendele, kelle vara huk-, kadus seal vetes. tegemist oli traagiliste sündmustega nende inimeste elus. daamid ja härrad, nüüd ma annan sõna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 Belgias hukkus neli inimest.